kallid kolleegid, tere pärastlõunat, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Euroopa Vahemere piirkonna leping, millega luuakse assotsiatsioon Euroopa Ühenduse ja Jordaania vahel, milles käsitletakse, protokoll, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Jordaani vahelist raamlepingut Jordaania liidu programmides olulisema üldpõhimõtte kohta ja ühesõnaga räägime siis Jordaania suhetest Euroopa Liiduga, tegemist on heakskiidumenetlusega, kus äh, parlament peab äh, vastava lepingu heaks kiitma, esitatud on üsna mitu muudatusettepanekut äh, sellele soovitusele, ma annaksin sõna proua Neitsile sissejuhatuseks, proua Neits, sõna on teil. suur tänu, härra esimees. tõesti, ma arvan, et selleks ei olegi tegelikult rohkem äh, aega vaja kui täiesti miinimum, kuigi see protokoll on väga oluline. nimelt, kui parlament minu soovitust äh, jälgib ja heaks kiidab, selle protokolli eelnõu, mis on meile esitatud, siis tähendab see seda, et Jordaania saab äh, juurdepääsu tervele reale programmidele, Euroopa ühendustes ja liikmesriikides. ja kui me selle heakskiidu anname, siis saadame me välja väga selge tugeva signaali Jordaania äh, äh, kuningriigile, et me toetame neid, saadame välja solidaarsuse signaali ja seda kõike ajal, mil Jordaania regioonis toimuva pärast elab äh, läbi oma ajaloos väga rasket aega. nagu te, härra esimees, ütlesite, üsna mitu muudatusettepanekut, täpsemalt seitse on esitatud ja minu soovitus kolleegidele oleks kõik need vastu võtta, välja arvatud muudatusettepanekud neli ja viis. ja ma tänan kolleege kes neid on esitanud ja on äh, panustanud siis omalt poolt sellesse, et minu arvam-, raport, vabandust, äh, oleks parem. suur tänu, proua Neits. kolleegid, kas keegi soovib sõna? härra Salafranca, palun. suur tänu, härra esimees, äh, teen väga lühidalt ja ma tahaksin tänada kõigepealt proua Neitsi. meie fraktsioon toetab seda raportit. proua Saifi on meie fraktsiooni raportöör, variraportöör, kuid ta pidi minema täna teisele kohtumisele, ei saa kahjuks osaleda ja palus siis nii palju öelda, et mis puudutab meie fraktsiooni, meil ei ole üldse mitte mingisuguseid raskusi selle raportiga nõus olla, ma ei lasku siin detailidesse nendes muudatusettepanekutes, mis me oleme esitanud, aga proua Saifi üldiselt toetab seda ja hääletame ka poolt. suur tänu, härra Salafranca! sotsiaaldemokraatide seast, kas keegi soovib sõna või liberaalide seast või teistest fraktsioonidest keegi veel? tundub, et mitte. sellisel juhul, proua Neits, kas te tahate veel midagi lisada, tundub, et kõik on selge. proua Neits, ma eeldan, et hääletus homme läheb hästi. suur tänu kõikidele kolleegidele panuse eest. suur tänu, ütleb härra Vigenin, lühikene paus ja siis läheme edasi Saharovi auhinna juurde, aitäh!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

Mrs. Nielsen is not here. The Greens, please. I have here Mrs. Nielsen, but is not here. Mr. Oui, je, Mr. Bobet, please, oui, please. je remplace euh, Madame Kiel Nielsen qui doit arriver mais qui a eu un problème de train. Donc je la remplace au pied levé.